meie äh, osaistungjärk on avatud ja esimene päevakorrapunkt täna hommikul on George Bachi raport reisijatele lennureisist mahajätmise korral äh, ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis ja abi. kõigepealt annan sõna raportöörile härra Bachile